esitatakse adressaatidele ja kolmapäeval ma alla, kirjutan alla nõukogu eesistujaga äh, ühiselt viiele õigusaktile, mis on vastu võetud parlamentaarse tavamenetluse raames ja need äh,